Sest äh, Tremopolost ja samuti härra Sanonit. tänan teid kõiki, kallid kolleegid. aitäh. niisiis kirjad kirjalik deklaratsioon null null kolmkümmend seitse kaks tuhat üksteist, mille on esitanud äh, härra Danielis ja see puudutab saarte pakti ellurakendamist, on tegemist Euroopa ametliku algatusega. see on saanud ka rohkem kui poole parlamendisaadikute allkirjad ning vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm saadetakse edasi selle adressaatidele ning avaldatakse äh, täiskogul äh, vastu võetud tekstide hulgas ning nüüd annan sõna härra Danielisele aitäh, president. kolleegid, me suhtume optimistlikult Äh, ühtekuuluvuspoliitikasse ja selle mõjule saare piirkondadele. samuti usume jätkusuutlikkusse ja mm, äh, arengusse ja tahaksin kogu südamest tänada kõiki neid kolleege, kolleege Carvaljot, Mavro Nikolas, Swifti, Udžiast, kõiki, kes te andsite oma allkirja meie äh, avaldusele. samuti tahaksin tänada meie assistente, aitäh! hästi aitäh ka teile ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde. Michelli raport, mis puudutab ühenduse viisa eeskirju, nimeline hääletus, hääletus on